maximum. Der Präsident! Meine Damen und Herren, Sie sind sicher. lugupeetud daamid ja härrad, te kohe kindlasti saite teada, milline raske vahejuhtum toimus siin saalis natukene aega tagasi meie kallis kolleeg härra Papastamkos kukkus kokku tõsise terviseprobleemi pärast. mul ei ole praegu kahjuks teile võimalik öelda, mis temaga täpselt on, milline on lõplik diagnoos, kuid tegemist on väga tõsise vahejuhtumiga. kolleegid, kes hoolitsesid härra Papastamkose eest, teid tahan kõigepealt tänada härra Charles Tannock, Philippe Chiver ja Lara Comi, meie kolm kolleegi, kes on arstid, te väga suurepäraselt ja kiiresti andsid arstiabi, mis oli väga tähtis ja ma loodan, et sellest abist oli ka härra Papastamkosel kasu härra Papastamkos on viidud haiglasse. mul tuleb teile veel kord öelda, et ma ei oska teile veel öelda, mis temaga täpselt on. kohe, kui oleme haiglast kuulnud, mis täpselt juhtus, annan teile teada, kui tõsine see juhtum oli. otse loomulikult peame me aga siin kinni ka diskretsiooni põhimõttest kuid mul tuleb teile öelda, et härra Papastamkose olukord on väga-väga tõsine daamid ja härrad, ma informeerisin ka härra Papastamkose perekonda ja tema abikaasa on juba teel Strasbourgi. terve rida kolleege palusid täiesti õigustatult minul mõelda üle selle järele, kuidas me hääletusi siin kojas läbi viime daamid ja härrad, soovin teie tähelepanu juhtida sellele, et meil on väga suure mahuga raportid ja me ei saa nii suurte mahuliste raportitega enam täiskogu ette tulla. mina lükkasin selle raporti tagasi sest ma lihtsalt leidsin, et seda on liiga palju. komisjon ei olnud võimeline muudatusettepanekuid, väga suurt hulka muudatusettepanekuid vähendada ja peaaegu kõik fraktsioonid ütlesid mulle, et nad soovivad hääletada raporti üle sellisel kujul. üks kolleegidest palus täna hommikul hääletus edasi lükata. edasilükkamist äh, lükati tagasi nii et meil tuleb nüüd mõelda selle peale, me kõik üheskoos, ilma et me hakkaksime siin kedagi süüdistama, tuleb meil mõelda selle peale, kuidas leida teistsuguseid teid, vältimaks seda, et me tunde hääletame olukorras, kus hääletuse lõpus pole tegelikult hääletajatel endalgi aimu, mida nad täpselt hääletavad. seepärast esimeste konverentsil mõtleme selle üle järele ka parlamendi juhatuses, ma ei saa lubada, et kiiresti selle probleemi lahendame, kuid me teeme omad järeldused sellest, mis täna juhtus. ma arvan, et räägin teie kõigi nimel, kui ma ütlen, et äh, need, kes palvetavad, võiksid seda teha ja need, kes äh, loodavad, võiksid ka palun edaspidi loota, et härra Papastomkos terve, täie tervise juures meie juurde tagasi pöördub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 juhataja, tegemist on väga raske olukorraga, me kõik äh, mõtleme äh, härra Papastankose peale. Äh, president Schultz rääkis sellest, mis hääletuse käigus juhtus ja ma tahaksin küsida, paluda, et teie teenistused vaadaksid järg, mis siis ikkagi juhtus nagu president ise ütles, äh, kolleegid, äh, meie arstidest kolleegid äh, tormasid härra Popolstamkosele appi, aga nii ei oleks pidanud minema, sellepärast et esmaabi oleks pidanud ikkagi teised pakkuma kõigepealt ja sellega läks väga palju aega, nii et siin tuleks uurimine läbi viia. proua Mäkinnes, palun. suur tänu, härra president. tõesti, me mõtleme härra Papastankose peale kõik aga eraldagem need küsimused, sellepärast et härra Schulz tegi kommentaare selle kohta, kuidas me oma tööd korraldame ja ma tahaksin kaitsta põllumajanduskomisjoni tööd meil on tarvis vaadata, kuidas me oma tööd teeme. selle parlamendi president ütles, et me just hääletame asjade üle, mida me üldse ei teagi. ja olgem ausad ja ütlen endalt poolt küll, nii, ei ole võimalik, et meie personal töötaks kakskümmend neli tundi ööpäevas, nii just toimub, me oleme väga suure surve all, arvestades seda, kui palju tööd meil on. ja võtkem härra Schultzi seisukohta kuulda, võib-olla võiksime heit-, vaadata järele, kuidas on võimalik paremini töötada, arvestades seda, missugune on töömaht, materjalide maht, me ei suuda sellest tõhusalt läbi käia. põllumajanduskomisjon tegi imeasju selleks, et üle kaheksa tuhande muudatusettepaneku sortida mingisugusesse äh, sidusasse dokumenti meie oleme demokraatia esindajad, meil peab olema võimalik hääletada ja meie komisjoni otsus oli lubada seda äh, hääletust. kui me nüüd muudame oma seisukohta, siis me peame seda ka arutama. võib-olla on tarvis sellist kriisi nagu täna, et muuta oma tööviise. katsugem seda võimalust siis ära kasutada ja vähemalt arutagem asja. daamid ja härrad, armsad sõbrad, kolleegid paljud kolleegid on palunud sõna. kindlasti tahaksite rääkida sellest samast traagilisest juhtumist parlamendi president kõneles juba sellel teemal ning tema läks appi, kõik meie meedikud tulid appi ning ma tahaksin kõiki ke tänada, kes kohe abistasid, nii parlamendiliikmed, äh, teised töötajad, ametnikud, kõik väärivad tänu. kuid mina arvan, et praegu ei ole õige aeg siin täiskogul sellist arutelu pidada, esiteks me ei tea, kuidas asjad hakkavad minema ning ma ei arva, et praegu on mõtet seda olukorda arutada, lükakem selle arutelu edasi. parlamendi president selgitas oma seisukohta ning ütles, et peaksime uurima, mis on nende asjade põhjused ja täie tõsidusega tegema järeldused. ega me ei hakka siin kellelegi süüd panema. pigem on see üleskutse meile kõigile peatuda, järele mõelda, ärgem hakakem praegu arutelu pidama, las jääb natukene aega. las läheb natukene aega mööda ja president on võtnud enesele kohustuse analüüs läbi viia, järeldused teha ning teid teavitada ja kõiki teid kaasata sellesse protsessi. nii et kutsun teid praegu üles, jätkem selle teemalise arutelu edasiseks. kui teil ilmtingimata on tarvis sõna saada, siis palun, jah, ma ei saa inimesi keelata sõna võtmast, aga palun võtke arvesse, kui tõsine on olukord praegu ei ole õige hetk hakata olukorda analüüsima, vaid pigem astuda sammukene tagasi ja üle kõige soovime head kolleeg Papastamkosele. kas ikka keegi tahaks sõna võtta? jah, härra Engel Präsident, es ist äh, genau in der Linie von dem. härra president, kooskõlas just teie poolt öelduga arvan minagi, et pärast sellist intsidenti ei ole kohane hakata olukorda analüüsima või katsuma selgeks teha seda, kes kus mis hetkel oli. aga arvestades neid asjaolusid, kas meil on võimalik minna oma päevakorraga edasi. see, mis ennelõunal juhtus, tulenes mitmetest teguritest ja parlament ei saanud seetõttu sujuvalt oma tööd teha. ja on väärt märkida, et asjad ei lähe sujuvalt ja parimat viisi selleks ei ole, kui avaldada oma muret härra Papastamkose tervise üle, et me jätaksime oma töö sel nädalal selles valdkonnas pooleli, et me ei jõuaks ennast jälle samasuguses olukorras, et ei leiaks ennast samasuguses olukorras ka homme, kus igaüks meist on kaks ja pool tundi nuppu järjest vajutanud. nii et mina tahaksin paluda, et parlament otsustas, otsustaks, et praegustel tingimustel me ei lähe sellel nädalal oma tööga edasi. president katkestab härra Engelit. härra Engel,